novembril heaks kiideti, kas on märkusi nende kohta. sel juhul on protokoll heaks kiidetud. ja lähme edasi presidendi teadaannete juurde. vastavalt artiklile kakssada üksteist on põhiseaduskomisjon tulnud välja tõlgendusega artikli sada kaheksakümmend seitse kohta, mis puudutab komisjoni koosseisude ning asenduse liikmete kohta. kui komisjoni liikme koht jääb tütaks, siis on võimalik asendusliikmel olla tema koha peal senikaua, kuni leitakse tema asemele uus parlamendisaadik vastavalt artiklile sada kaheksakümmend kuus lõige viis ja see otsus põhineb parlamendi otsusel, mis puudutab komisjonide arvulisel koosseisul ning selle eesmärgiks on tagada see, et igast poliitilisest fraktsioonist on olemas äh, sama arv parlamendisaadikuid, kes hääletavad, mis enne seda, kui äh, parlamendisaadiku koht tühjaks jäi. nüüd, kui neljakümnel parlamendisaadikul, kui ei ole neljakümnel parlamendisaadikut, kes oleks selle vastu, siis äh, niimoodi see ka jääb ja teksti tõlgendus on ka parlamendi koduleheküljel üleval. teine teadaanne. Leedu pädevad asutused on andnud teada, et proua Justina Vitkaus-Kaite on valitud asendama härra Viktor Uspaskihi, otsus jõustus kahekümne esimesel novembril kaks tuhat kaks.